ja nüüd tuleme komisjoni ja nõukogu avalduste juurde Euroopa Liidu ja Šveitsi suhete kohta. juhin teie tähelepanu sellele, et esimeste konverentsil äh, arutelu puhul ei toimu vaba mikrofoni menetlust ega ka sinise kaardi esitamist ja nüüd äh, härra Niklas. Mr President, honorable members. lugupeetud Uh, lugupeetud juhataja, lugupeetud liikmed. üheksanda veebruari referendum massiimmigratsiooni vastu tekitas järgmise uh, olukorra. viimased kakskümmend aastat uh, on olnud meil vaba liikumine Šveitsi ja Euroopa Liidu vahel, aga see viimane rahvahääletus ei suhtunud vabasse liikumisse positiivselt. üheksandal veebruaril otsustas Šveitsi rahvas muuta oma põhiseadust ning tuua sisse kolme aasta jooksul referendumi kuupäevast kvoodid elu elamislubadele ja samuti töölubade kehtestamise süsteemi Euroopa Liidu elanikele ja pärast seda tulevased Euroopa Liidu kodanikud, töötajad, füüsilisest isikust ettevõtted ja nende perekonnad äh, lähevad selle uue normi alla. see seab valitsusele kohustuse äh, uued rahvusvahelised lepingud äh, sõlmida pärast läbirääkimisi lepingute asemel, mis on aga vastuolus selle rahvahääletuse tulemusega ja see ei ole kahe tuhande teise aasta Euroopa Liiduga sõlmitud lepinguga kooskõlas, see on selge. Šveits peab seetõttu pärim, paluma meilt äh, selle lepingu taasläbirääkimist, et lubada kvootide sisseviimist. meile Euroopa Liidus on inimeste vaba liikumine üheks alussambaks meie siseturule neli vabadust Euroopa Liidus on lahutamatu osa neist ja Šveits on osalenud mitmetes üha kasvavates, kasvavas arvus erinevates koostöövaldkondades ning on omandanud soovi koostööd veelgi laiendada. seda kõike arvesse võttes ei saa Šveits eeldada, et nad lihtsalt loobuvad vabast liikumisest inimeste suhtes, on veel täiendavaid raskusi. inimeste vaba liikumise kokkulepe on seotud nõndanimetatud giljotiinklausliga, mis hõlmab kuut ülejäänud koostöölepingut, maatransport äh, ja avalikud hanked, teised valdkonnad selle hulgas. kui inimeste vaba liikumise kokkulepe langeb, langeb kogu pakett lisaks sellele kokkulepe on seotud Šveitsi assotsieerumisega Schengeni ja Dublini akiiga. seda tuleks samuti hakata üle vaatama, kui inimeste vaba liikumise põhimõtet asutakse piirama. lisaks protokoll, mis laiendab inimeste vaba liikumise põhimõtted Horvaatial on veel alla kirjutamata ja väga raske on ette näha, kuidas Šveits pärast rahvahääletust saaks üldse sellele alla kirjutada. ühtegi ametlikku teadet me ei ole veel Šveitsi valitsuselt selle kohta saanud, aga Šveitsi valitsus on andnud mõista, et selline allkiri ei ole enam võimalik Euroopa Liit ei saa leppida diskrimineerimisega oma liikmesriikide vahel ning äh, me teeme kõik selleks, et selline diskrimineerimine ei ilmneks. Euroopa Liit on kutsunud Šveitsit osalema Erasmus pluss ja Horisont kaks tuhat kakskümmend programmis, võttes arvesse ka Horvaatia äh, liitumist äh, vaba inimeste liikumise põhimõttega oodates protokolli allkirjastamist, on komisjon praegusel hetkel aga järgmise läbirääkimiste vooru tühistanud. alates kahe tuhande kaheksandast aastast on Euroopa Liit püüdnud uustele alustele üles ehitada suhteid Šveitsiga. Euroopa Liit leiab, et keeruline süsteem, kus on üle saja kahekümne erineva sektori kokkulepe, on saavutanud Äh, kõik, mida selle raames oli võimalik saavutada. ja parlament on seda uut lähenemist toetanud äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta maikuu resolutsioonis nõudsite te edusamba, edusamme institutsiooniliste raskuste ületamisel. meil on olnud äh, ettevalmistavad läbirääkimised ja kahe tuhande kolmeteistkümnendal aasta novembris esitas komisjon mandaadi eelnõu ähm, Šveitsi suhete arendamiseks, selles lepiti äh, ka kokku tehnilisel tasandil. nõukogu arutab praegu, mida sellega edasi teha pärast Šveitsi rahvahääletust. nõukogu jälgib tähelepanelikult, mida Šveitsis tehakse seoses rahvahääletuse tulemuste rakendamisega. Šveits on meid informeerinud, et esitatakse rakendusprogramm äh, juunikuuks pärast rahvahääletust ning aasta lõpuks hakatakse tegema seaduseelnõu kohte kohta ettepanekuid. meil on vaja aega, et uurida Šveitsi plaane rahvahääletuse äh, tagajärgede kohta ning äh, et omapoolset reaktsiooni esitada. ja lõpetuseks, austatud juhataja, me austame loomulikult Šveitsi rahva langetatud otsust, aga meie suhted Šveitsiga on pandud nüüd proovile pärast üheksanda veebruari hääletust ning tervitame asjaolu, et Šveits on pärast rahvahääletust kinnitanud, et nad on valmis rahvusvahelistest kohustustest äh, ja kokkulepetest kinni pidama. Euroopa Liit leiab, et äh, väga olulised on meie suhted Šveitsiga, need on pikaajalised suhted ning me oleme valmis äh, leidma ühiselt lahendusi raskele olukorrale. see võtab aga oma aja me peame samas kinni pidama kõikidest aluspõhimõtetest ning me ei saa lubada sellist lähenemist, et Euroopa integratsioonist valitakse välja ainult parimad spa-, palad. inimeste vaba liikumist tuleb kaitsta, sellepärast et see on üks Euroopa Liidu põhiväärtusi. aitäh, härra Kukulas ja nüüd volinik Ando komisjoni nimel suur tänu, lugupeetud president, austatud liikmed, paar sõna ka äh, viimaste arengute kohta üheksanda veebruari rahvahääletuse tulemusena. nagu te teate, Euroopa Liidu ja Šveitsi vaheline vab vaba liikumise leping äh, annab Euroopa kodanikele ja nende pereliikmetele õiguse kolida Šveitsi, elada seal, tegeleda majandustegevusega töötajana või füüsilisest isikust ettevõttena ning samad õigused on ka Šveitsi kodanikel Euroopa Liidus umbes nelisada viiskümmend Šveitsi kodanikku kasutavad oma õigust elada ja töötada Euroopa Liidus ja peaaegu üks koma kaks miljonit Euroopa Liidu kodanikku elavad Šveitsis. üle kahesaja viiekümne tuhande e, inimese e, käivad üle piiri tööl Euroopa Liidust e, Šveitsis igapäevaselt. Šveits on tihedalt seotud oma naabritega taristu mõistes, kultuuri mõistes, peresidemete kaudu Euroopa Liit ja Šveits on seotud omavahel mitmete kahepoolsete lepingutega, mis annab Šveitsile soodustatud juurdepääsu meie siseturule ning mis soodustab kaubavahetust ja isikute vahetust Euroopa Liidu ja Šveitsi vahel. kõik need kokkulepped on sellel lähtuvad vastastikusest usaldusest, huvist ja vastastikuse põhimõttusest üldiselt. aga üheksanda veebruari rahvahääletus seab inimeste vaba liikumise küsimärgi alla. Šveitsi ametivõimud on komisjonile öelnud, et neil läheb aega vaja, et uurida täpselt, kuidas edasi tegutseda. Šveitsi föderaalnõukogu on öelnud, et hääletustulemuste rakendamiseks läheb umbes kuni kolm aastat, mingisugust massiviisilist kohest kriisi ei ole ukse taga seetõttu, aga vahepealse aja jooksul peavad mõlemad osapooled täitma kõiki oma kohustusi lähtuvalt olemasolevatest ja kehtivatest lepingutest pacta sunt servanda, nagu öeldakse ladina keeles. kokkulepe jääb kokkuleppeks ja mingisugune paremate palade valimine ei äh, ole võimalik. komisjon on valmis kuulama Šveitsi ettepanekuid mille üle praegu toimuvad Šveitsis läbirääkimised ja neid ettepanekuid pole meie veel praegu näinud. pall on praegu nende väravas. aga samas ka meie käed on väga seotud inimeste vaba liikumine on meie suhete nurgakiviks. see on Euroopa Liidus põhiõigus ja selle üle ei saa läbirääkimisi pidada, nagu mõned paistavad arvavat. väga raske on ette kujutada, kuidas sisserändekvoodid ja rahvuslikud eelistused sobiksid kokku meie täieliku inimeste vaba liikumise põhimõttega, mis kehtib meie suhetes Šveitsiga kvoodid on vaba liikumise põhimõttega vastuolus ja vaba liikumise põhimõte ei ole mitte ainult üks oluline osa siseturust, mida ei saa lahti siduda teistest vabadustest, vaid see on ka meie suhete keskmes üldiselt Šveitsiga, pakett jääb paketiks. ei saa niiviisi, et äh, me mõningatest osadest loobume. samal ajal Šveitsi äh, põhiseaduse hääletusel on oma tagajärjed. Šveitsi Föderaalnõukogu on informeerinud meid, et nad endiselt hindavad, kas nad saavad alla kirjutada juba läbi räägitud ja algatatud protokollile, mis käsitleb vaba liikumise põhimõtte laiendamist Horvaatiale. komisjon on täiesti selgelt välja öelnud, et meie eeldame, et sellele protokollile allkirjastatakse, see protokoll allkirjastatakse ja sellises tähtsas küsimuses me ei saa meie liikmesriikide eristamist lubada. Šveitsi valitsus on öelnud, et nad lõpetavad oma siseläbirääkimised aprilli lõpuks. meie tahame tulemusi teada võimalikult kiiresti. selleks, et diskrimineerimist ära hoida, on nõukogu sidunud Horisont kaks tuhat kakskümmend ja Erasmus pluss läbirääkimised otseselt Horvaatia protokolliga nende kokkulepete läbirääkimised seetõttu ei saa jätkuda enne, kui Šveits on protokollile mustvalgelt alla kirjutanud. kui ei saavutata rahvusvahelist kokkulepet, millega Šveits liitub Horisont kaks tuhat kahekümne ja kahekümnega, Šveits ei osale selles programmis see tähendab seda, et kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Šveitsi üksuste osalemine on kolmandate riikide äh, põhimõtetega ühel äh, aitab Euroopa diktatuurist äh, rahva üle. Šveitsi rahval on õigus otsustada karjutakse saalist. aitab diktatuurist. Herr Kollege Borghesio, ich verweise Sie aus dem Saal. Herr Kollege, Herr Kollege Borghese. Kolleg Äh, palun lahkuge plenaarsaalist. Uh, härra, härra juhataja. üks hetk, härra kolleeg Polesi, palun lahkuge saalist härra volinik andor palun jätkake aitäh härra juhataja ma mainisin just Erasmus plussi mis käsitleb haridust ja nagu te teate kõik Šveits on nüüd lasknud ajal mööda minna selleks, et saada toetuseid kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja see tähendab seda, et Erasmus plussis äh, Šveits ei osale liikmesriikidega võrdsetel alustel äh, Erasmus plussis nagu algselt plaanitud ja koostöö on piiratud, nii nagu ükskõik äh, millise kolmanda riigi puhul ka selle programmiga seoses. ma tahaksin rõhutada, et see ei ole mitte mingisugune karistus või sanktsioon Šveitsi valits-, Šveitsi rahva otsuse suhtes aga see on lihtsalt äh, loogiline tagajärg Šveitsi enda valikule, äh, tagajärg, mis oli kõigile juba ette teada. keegi ei saa siin mingisugust üllatust tunda. loomulikult keegi ei ole huvitatud sellest, et meie dialoog katkeks ja me jätkame konstruktiivset koostööd ka tulevikus, lootes, et me leiame lahenduse kiiresti. aga arvesse tuleb võtta seda, et asjaolud on muutunud ja Horvaatia protokolli ei ole allkirjastatud, nii et me ei saa jätkata nii nagu tavaliselt. ja täpselt samamoodi tahan ma rõhutada, et mitte keegi meist ei ole huvitatud sellest, et eh, inimeste liikumise vabaduse leping peatuks ja et me peaksime kasu, kasutama giljotiini klauslit, mis lõpetab üheksakümne üheksandal aastal sõlmitud paketitöö isegi selle algatuse vastased ei soovi seda või osalejad ei soovi seda. me tahaksime, et me aasta pärast saaksime öelda, et meie suhted Šveitsiga on endiselt sama tihedad ja sama sõbralikud nagu enne üheksandat veebruari, aitäh! suur tänu, härra volinik Andor ja nüüd kõnelejad fraktsioonide poolt, kõigepealt proua McInnes, kolm pool minutit. aitäh! härra president. selles kojas me ei sea kahtluse alla Šveitsi kodanike hääletuse tulemust ja ka mitte nende õigust hääletada suveräänse riigi kodanikuna küsimustele, mis neid puudutavad. kuid me peame täna analüüsima nende otsuse tagajärgi. hääletus oli selge viiskümmend koma kolm protsenti olid selle poolt, et piirata eh, inimeste sisenemist Šveitsi, sealhulgas Euroopa Liidu kodanike eh, sisenemist ja ma saan aru, et eelkõige oli toetus tugev neis piirkondades, eh, kus on vähe sisserännet, aga sellegipoolest on hääletuse tulemus selge. nagu juba öeldud, meie ja Šveitsi suhete algus on juba seitsmekümnendate aastate vabakaubanduslepingust ja sellele on järgnenud kahe tuhande neljanda aasta leping kahe tuhande üheksandal aastal siis äh, kodanike vaba liikumist puudutav leping. õigused toovad kaasa ka kohustusi ja Šveits muidugi teab, mida eeldada meilt pärast nende lepingute allkirjastamist ja ka meie peame väga selgelt väljendama, mida meie ootame oma partneritelt ja sõpradelt Šveitsis. selle rahvahääletuse tulemus, äh, seda võib näha võiks näha nii, et soovitakse lepingute katkestamist Euroopa Liiduga, aga see ei ole tegelikult nii, sest hääletati ainult ühe aspekti üle meie suhetes, nimelt et takistada kodanike sisenemist Šveitsi, muuhulgas ka Euroopa Liidu kodanike sisenemist. kuid inimeste vaba liikumine on meie kokkuleppe üks põhimõtteid Šveitsiga ja see on üks Euroopa Liidu alustalasid komisjoni mitmed volinikud on täna juba öelnud, et äh, ei ole võimalik piirata inimeste vaba liikumist ja samal ajal äh, kasutada äh, teenuste, kaupade ja kapitali vaba liikumise eeliseid. selles, selle rahvahääletuse tulemus mõjutab meie suhteid ja seda mõistab ka Šveitsi valitsus ja mõistab ka seda, et see tekitab ebakindlust Šveitsis. nagu ma tean, siis mõned ettevõtted juba mõtlevad sellele, et viia oma tegevus Šveitsist väljapoole selle ebakindluse tõttu. meie Šveitsi partnerid tahavad ise valida, keda nad lubavad Šveitsi ja juttu on ka kvoodidest, aga see ei ole võimalik. kvoot on täielikus vastuolus sellega, mille suhtes oleme kokku leppinud meie Šveitsi partneritega on kaks aastat aega, et rakendada selle mm, rahvahääletuse tulemusi, kuid Šveits on juba otsustanud, äh, et vaba liikumine laieneb ka Horvaatia kodanikele ja nüüd peame meie, äh, meil võimalus öelda, et me katkestame läbirääkimised Erasmus plussi ja, ja teadustööd puudutavat, puudutavate kokkulepete üle ma ei arva, et Šveitsi rahvas sooviks ähm, läbi lõigata meie väga tihedad sidemed, aga me peame siiski järgmistel aastatel mõtlema selle üle, millised on tagajärjed. kokkuleppeid on võimalik veel kord läbi rääkida, aga neid ei saa muuta ähm, äh, põhjalikult ja seda tuleb arvesse võtta. Šveitsi rahvas on oma sõna öelnud, aga Euroopa Liit peab selgelt välja ütlema, et me eeldame, et kokkulepetest peetakse kinni ja inimeste vaba liikumine on üks põhimõtteid. ja me peame seda selgelt väljendama Šveitsi partneritele, aitäh! suur tänu, proua Mäkines, härra Svoboda, kaks ja pool minutit. suur tänu, härra president! Šveitsi rahvas on oma sõna öelnud ja me peame selle äh, sõna teadmiseks võtma ja aktsepteerima, aga oleks väga naiivne olla rõõmus selle üle, et äh, Euroopa Liidu kodanikelt võetakse töökohti ära. ja see on äh, üldine küsimus. Teil on see võib-olla ükskõik, aga meil see ei ole ükskõik, et töökohad võetakse ära. ma öö, tsiteeriksin Šveitsi ajakirjandust üheksandal veebruaril kaks tuhat neli, neliteist ei ole toimunud mitte ainult muudatus sisserändesüsteemi puhul, vaid rahvas ütles ka selgelt jah et tuleb muuta äh, suhteid Euroopa Liidu ja Šveitsi vahel ja selles suhtes ma ei ole nõus proua McGuinnessiga, äh, siin on, äh, siin on tõesti tehtud põhimõtteline otsus, et Šveits soovib ennast sulgeda, mõtleme ka näiteks seminareetide kohta käivad otsuse kohta ja muudele sarnastele. ja see on nüüd Šveitsi otsus, kas soovitakse säilitada neid tihedaid sidemeid Euroopa Liiduga või mitte. see on küsimus, kus Šveitsi rahvas mõistab paremini kui mõned kolleegid siin, et see küsimus oli üks tuumikke küsimusi kokkulepetes Šveitsiga, mitte äh, selline kõrvaline aspekt, mille üle hääletati. ja paljud šveitslased töötavad Euroopa Liidus, meile, meile ei saa olla vastuvõetav, et üks tuumküsimusi äh, lepingutes Šveitsi ja Euroopa Liidu vahel, et see eh, lükatakse nüüd tagasi. muidugi on mitmeid küsimusi, mis on viinud probleemideni meie suhetes. me teame näiteks, et eh, Šveitsi ametiühingutel on eh, miinim-, on teinud miinimumpalga algatuse, samuti on räägitud sotsiaaldumpingu oht, see oht on ka Šveitsis, kui sinna on jõudnud tööjõud äh, millel ei, võib-olla ei ole niivõrd kõrge kvalifikatsioon, võib-olla ei ole sotsiaaltõpping seal nii suur probleem kui Euroopa Liidus, aga siiski ei tohi ka seda unustada. lõpetuseks, Šveits näitab ennast täna riigina, kes soovib meie raha, ka seda raha, mis tuleb sellest, et inimesed hoiavad äh, maks, maks, maks, maksude maksmisest kõrvale, aga nad ei taha meie tööd ja see ei ole meile Euroopa Liidule vastuvõetav, aitäh! suur tänu, härra Soboda! härra Gallagher, kaks minutit, palun. parlamentaarse delegatsiooni juht, kes on vastutav äh, suhetes Šveitsiga ja ka fraktsiooni juhina, olen ma väga pettunud selle hiljutise rahvahääletuse üle, kuid me peame seda aktsepteerima, tegemist on Šveitsi rahva demokraatliku otsusega Need otsused, millega me nüüd silmitsi seisame, on väga äh, keerukad, siin on väga tundlikke küsimusi ja see kolleeg, kes, kes täna siin lehvitas Šveitsi lipu, kindlasti ei aidanud äh, kaasa suhete parandamisele. Äh, Euroopa Liidu ja Šveitsi majandused on väga tihedalt seotud, enam kui kuuskümmend protsenti Šveitsi ekspordidest lähevad Euroopa Liidu ja Šveitsi ähm, kaubavahetus äh, Baden-Württembergi liidumaga Saksamaal on suure mahuga kui USA-ga. kaheksakümmend tuhat äh, töökohta äh, võib ähm, loomata jääda, sellepärast ähm, mis nüüd juhtus ja Šveitsi majandus võib kaheksakümne kolme protsendi võrra vähendada. Euroopa Liit ei, ei peaks püüdma äh, kätte maksta selle eest, mis toimus, aga me peame väga selgelt oma seisukohta väljendama ja, ja näitama, mis on meie jaoks äh, punased jooned. ja selge on see, et liikumisvabadus on üks selliseid põhimõtteid, mis on aluslepingutega andnud Euroopa Liidu kodanikele. horisont äh, kaks tuhat kakskümmend osalevad riigid ka, ka nende puhul kas siin saab selgeks, millised on probleemid Šveitsi ja Euroopa Liidu vahel ja milliste küsimustega tuleb tegeleda. me peame põhjalikult nende probleemidega tegelema ja kahe tuhande kümnendal aastal juba parlament seda soovis ja lõpetuseks president, ma kutsun liikmesriike üles võtta vastu Euroopa, anda Euroopa Liidule mandaat aitäh, härra Kalegar, palun härra Konvendit. kallid kolleegid, asjaolud on lihtsad no,. šveitslastel on äh, vabadus ja õigus hääletada nii, nagu nad soovivad. aga neil on ka vabadus ja õigus vastutada oma hääletustulemuste eest. minu jaoks on pilt selge kõik läbirääkimised Šveitsiga on, on katkenud ja läbi kukkunud. me oleme sellises olukorras, äh, nagu meil ei olekski sõlmitud lepinguid Šveitsiga. nüüd peab Šveits leidma lahenduse sellele olukorrale, see ei ole meie ülesanne Euroopa Liidus. Šveitsi ühiskond peab lahendused leidma. suurepärane, eks ole? üks nädal pärast hääletust ja kõik arvamusuuringud ütlevad Šveitsis, et üle kuuekümne protsendi Äh, šveitslastest oleksid äh, sellele algatusele ei öelnud, kui nad oleksid tagajärgedest aru saanud. meie ei saa aga šveitslastelt igasugust vastutust ära võtta. me peame tunnistama nende hääletustulemat, ütlema neile, et te olete autonoomsed, tugevad ja nii edasi ja nii edasi, teie saate, saage hakkama teie ülesanne on hakkama saada, kui te leiate mingisugused lahendused, pöörduge meie poole ja räägime edasi nagu näete, šveitslased tulevad meie juurde tagasi, et neil on vaja meid. kuuskümmend protsenti Šveitsi ekspordist liigub äh, Euroopa Liitu. Šveitsi rikkus sõltub Euroopa turust. me ei saa karta sellist olukorda. isegi Front National ei leia sellisele olukorrale lahendust. Te olete tõelised kretiinid, sellepärast et ei ole aru saanud, milles siis seisnevad Euroopa väärtused. ning sellepärast ütlen ma teile, Euroopa ei tohiks nüüd lillegi liigutada. Euroopal on oma kokkulepped, Šveits on nendest kokkulepetest loobunud, nüüd on Šveitsi ülesandeks lahenduste leidmine, mitte Euroopa Liidu ülesandeks. meil on aega küllalt. Šveits peab äh, nüüd asuma kiiresti tegutsema. selline on praegune olukord, eks ole, aitäh. Herr Kollege Kohn-Bendit, ich rufe Sie. härra Kohn-Bendit, te kasutasite mitte parlamenta-, parlamenti mittesobivaid sõnu, sõnu nagu krediit äh,, kretiin <laughs> ei ole sobilik siin kasutada, nii kutsun teid korrale. ja nüüd äh, proua Ford, poolteist minutit liikumise vabadus on Euroopa Liidu põhialasid ja ma olen väga uhke, et ma elan sellises osas Euroopast, kuhu tahavad väga paljud inimesed tulla ja siin elada, aga samas me peame ka mõistma, et meie immigratsioon võib avalikele teenustele väga suurt survet äh, avaldada immigratsioon võib äh, tuua kaasa meie majandusele väga suuri kasusid ja me saame kõik kasu sellest, kui me teadmisi omavahel jagame. me peame hoolikalt kuulama ära mõlemad vastaspooled ja mõlemad argumendid. Šveits ei kuulu Euroopa Liitu ja inimestel on õigus valida, kuidas nad oma piire haldavad, aga tegemist on väga keeruka ja tundliku teemaga. me peame olema rahulikud ning oma vastust hoolikalt kaaluma Šveits ei kuulu Euroopa Liitu, aga töötab äh, meiega koos väga mitmes äh, valdkonnas, teadusuuringutes äh, ja nii edasi, teadlased, ülikoolid ja teised võtavad osa koostöös teadusuuringutest ja nad üritavad lahendada probleeme Euroopa Liidu kodanike jaoks kõikjal ja me kõik saame kasu innovatsioonist ja teadmisest, mis tuleneb üheskoos äh, töötamisest. igasugune katse sanktsioneerida Šveitsi, nende osalust teadus- ja uurimistöös piirata, võib olla väga kahjulik meie kõigi jaoks. Euroopa Liit on muutumas mõned äh, liikmesriigid on äh, rohkem lõimitud, teised vähem. kui me tahame kõiki hoida siseturul, siis meil peame võimaldama, et mõned liikmesriigid jäävad teatud valdkondades koostööst välja. meie reaktsioon Šveitsi referendumile ja saab väga suure tähelepanu, seda jälgitakse hoolikalt ja väga rumal oleks liiga järsult või äh, jõhkralt reageerida. suur tänu, proua Ford nüüd annan sõna härra Trantafilidisele, palun. aitäh, härra juhataja. Šveitsis võeti vastu otsus mis ei ole väga erinev sellest, mis teised liikmesriigid on öelnud äh, selleks, et äh, äh, need oma plaanide kohta piirata immigrantide sisserännet. siin räägitakse immigrantidest töötajaid ja samuti töötajate õigusi tuleb austada kollektiivlepingute alusel. me ei saa siis et kannatada seda, et äh, töötajad äh, satuvad surve alla kriisi tõttu, on nad siis siseriiklikud töötajad või immigrandid. kapitali vaba liikumine muutub prioriteediks, aga töötajate õigused ei ole enam prioriteet ning äh, kõik see õhutab ainult rassismi ja ksenofoobia ilminguid. me peaksime immigratsiooni osas oma suhtumist muutuma ja töötajate õiguste osas samuti me peame töö, tööandjate eh, ahnuse vastu võitlema me peame täiesti muutma oma taktikat ja oma lähenemist äh, immigrantide osas. aitäh, ähm, proua Pitsoto, poolteist minutit, palun aitäh, härra juhataja üheksandal veebruaril kahe tuhande neljateistkümnendal aastal tehti Šveitsis referendum ja Šveitsi rahvas otsustas oma tuleviku osas. üldist stoppi migratsioonile Euroopa eh, Liit peab selle arvesse võtma, me ei pea hukka mõistma seda liberaalset ja vaba otsust. kui Euroopa Liidu teistes liikmesriikides oleks tehtud samasugune referen-, referendum, mis siis oleks saanud? Itaalias on kolm koma viis miljonit eh, töötuid, nelikümmend protsenti noortest on ilma tööta ja kus pooled pooled äh, perekondadest on vaesuses. Äh, see, kui selline referendum oleks läbi viidud Itaalias, siis oleks tulemus olnud ilmselge, sest teate, mis arvavad itaallased? Nad arvavad, et töö tuleb anda kõigepealt neile endile, et äh, sotsiaaltoetused peab olema tagatud itaallastele, mitte aga immigra-, immigrantidele, mitte nendele, kes on äsja riiki tulnud. Need, kes saavad kõik tasuta, ilma et oleks kunagi makse maksnud, ühtegi eurot oma taskust, kuus miljonit Eh, isikut Itaalias ei saa ehm, arstiabi, nad ei saa endale lubada ravimeid, sest neil lihtsalt ei ole raha. ning eh, prantslased, sakslased, itaallased ei eh, kannata enam seda, mis toimub immigrantide osas, kes tulevad meie riiki ja võtavad meie raha ära kui nüüd riik ei suuda teenuseid tagada oma kodanikele, teenuseid, sotsiaalteenuseid, siis immigrandid peavad jääma ukse taha siin süüdistatakse rassismis inimesi, aga see on vale moodus, kuidas probleemi lahendada. Euroopa näitab äh, praegu seda, et ta ei ole võimeline ja kõnelejad katkestatakse. aitäh, palun härra Klees, üks minut. Wat een lamentabel spektakel was dit debat. Het had overal moeten op televisie. see etendus siin oli suurepärane, mis siin enne toimus, seda oleks pidanud näitama televisioonis niimoodi, et äh, vaatajad näevad, milline on Euroopa Liidu selline ähm, vaatemänguline külg, kuidas suhtutakse demokraatlikusse referendumisse. me ei pea siin hakkama mandesõnu välja tooma, sellepärast et äh, šveitslased tahavad ise otsustada, kes nende riiki sisse tuleb ja mis tingimustel, teisisõnu, nad tahavad äh, olla oma kodus ise peremehed, siin ei ole midagi tegemist ksenofoobiaga või teiste selliste nähtustega. nii et äh, kui selline referendum toimuks äh, Saksamaal, äh, Hollandis või Flandrias, siis oleks tulemus täpselt samasugune, sest kahekümne viiendal mail ju võetakse lõpuks ikkagi hääled kokku ja tehakse lõpparve. suur tänu, härra Klaas rohkem sõnavõtusoove ei olnud, nii et nüüd komisjoni nimel härra volinik Andor, palun. Uh, president, honorable members. Uh härra juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed nagu mitmed parlamendiliikmed ütlesid, siis vaba liikumine, töötajate vaba liikumine ja teenuste vaba osutamine Euroopa eh, Liidu ja Šveitsi vahel on juba väga ammu olemas olnud, kahe tuhande teisest aastast alates ja see on toonud kasu mõlemale osapoolele. meie suhted Šveitsiga on olnud väga pikaajalised, need on olnud lähedased ja tugevad ja Šveits asub Euroopa keskel. meil on samad väärtused, meil on samad üleilmsed äh, väljakutsed, nii et äh, tulevik äh, lasub Euroopa õlul. nüüd on siis Šveitsi kord reageerida referendumi tulemustele, aga me peame kahtlemata tegema koostööd koos Šveitsiga, me peame suu-, suhted panema uuele alusele, mis sobiksid mõlemale osapoolele, aitäh. suur tänu, härra volinik Andor ja nüüd nõukogu nimel härra Kurkulas. aitäh, härra juhataja, lugupeetud liikmed. nagu just äsja komisjon ütles on meil väga pikaajalised suhted äh, Šveitsiga. meil on väga tugevad ja lähedased suhted. Šveits on üks meie suuremaid kaubanduspartnereid, meie majandused on äh, omavahel äh, väga otseselt seotud, aga tuleb korrata, et isikute vaba liikumine on üks neljast põhialusest, põhivabadusest ja see on siseturu toimimise jaoks ülioluline ja peaks olema ilmselge et ei saa valida ainult paremaid palasid ühest, üks, ühte vabadust neljast. Neid tuleb võtta kõiki paketina ja kõik meie partnerid ja liikmesriigid peavad seda aktsepteerima. me pea-, austame Šveitsi rahva otsust, aga me ootame Šveitsilt, et nad äh, peavad kinni oma vastutustest vast-, kohustustes vastavalt rahvusvahelistele lepingutele ja nüüd toon välja ühe olulise küsimuse. nõukogu on väga tähelepanelik äh, selles osas, mis on kodanike vaba liikumise osas äh, toimunud, kuidas seda kajastatakse äh, ajakirjanduses pärast seotud Šveitsi referendumiga. selliste sotsiaaltoetuste turism eh, on väga negatiivne mõiste avalikkusele ja see tõstab ka populistide eh, ridades uusi, eh, uusi siis pingutusi. poliitilised avaldused ja äh, avaldused peavad olema seotud faktidega, mitte aga spekulatsioonidega. suur tänu, härra Kurkulas, daamid ja härrad. selle päevakorrapunkti üle arutelu lõppes ja nüüd annan sõna härra, härra Kollisele. aga ma tahan juhtida teie tähelepanu selle, et te ei saa võtta sõna mitte